ootame, kui te soovitate veel selgitusi. ma tänan teid kõiki äh, osalemise eest ja teavitan teid sellest, et me jätkame homme hommikul kell üheksa. suur aitäh ja meeldivat õhtupoolikut!